liebe Kolleginnen und Kollegen. austatud äh, kolleegid, peaksime alustama õigeaegselt. enne kui me asume päevakorra kallale, palus sõna Silvia Costa. Äh, vorrei soltanto dire mm, in veramente in brevissimo. tänan ma tahaksin juhtida tähelepanu ühele asjaolule kaks aastat tagasi äh, hukkus kolmteist Erasmuse tudengit äh, Hispaanias. Neil oli väljasõit Valenciasse. Julia, Kristiina, Pong An. Need olid nende nimed. Nad äh, olid pärit erinevatest äh, riikidest, Itaalia, Saksamaa, Rumeenia, Prantsusmaa ähm,, Usbekistani kodanikud. mõningate ohvrite sõbrad on siin kohal, me oleme nendega juba pikka aega kontaktis olnud. me loodame, et peagi jõuab lõpule menetlus, mida alustati kaks aastat tagasi ja mis ei ole veel toonud perekondade jaoks äh, positiivset õiglast äh, lõpplahendust. vabandust. Peti komisjonis äh, menetleti noore üliõpilase petitsiooni, kes nõudis, et Euroopas äh, kindlustuste reeglid ühtlustatakse, eriti kui on tegemist surmajuhtumitega. see, mida nüüd perekonnad on hüvitiseks saanud, on täiesti skandaalne tegemist oli jah, väljasõiduga, aga seda korraldati Erasmuse programmi raames ja me peame tagama, et kui me töötame välja järgmist Erasmuse programmi, et siis äh, tagatakse ka kõrge kindlustuskaitse sellistel juhtumitel, kui Erasmuse raames kuhugi reisitakse suur tänu, äh, Silvia, et sa meenutasid meile seda kohutavat õnnetust ja toonitasid äh, veel kord, milliseid äh, järeldusi me peame sellest tegema tulevikku silmas pidades. nüüd asume hääletama. me hääletame täna ühte arvamust ja ühte resolutsiooni projekti, arutame, vabandust, hääletame kõigepealt arvamust, see puudutab äh, komisjoni seitsmendat raportit äh, majandusliku, sotsiaalse, territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamise kohta Euroopa Liidus. meie raportöör oli härra Diakonu, kas te soovite sõna saada veel enne hääletust? no hästi, mitte, siis äh, asume kohe hääletama. kõigepealt muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, vabandust, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm poolt, neli vastu, <laughs> erapooletud, vastu võetud. suurune muudatusettepanek üksne, muudatusettepanek neljanda poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusena kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek äh, kolmkümmend üks, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, selle ma hea meelega kontrolliksin üle muudatusettepanek kolmkümmend üks, teine osa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, viisteist üheksa vastu, vastu võetud. kõneleja mikrofonita tõlgida ei kuule ja ei saa tõlkida trotzdem mit 15 zu 9 angenommen, dass viisteist äh, poolt, üheksa vastu, igal juhul äh, vastu võetud, äh, ka see, kui Marii-Therese oleks hääletanud, ei muudaks seda. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, selle kontrollime üle. muudatusettepanek number üheksateist, hääletamine on alanud Geht auch nicht. Doesn't work. neunzehn gut jetzt geht's gut alles klar geschlossen mit niisiis äh, üksteist poolt viisteist vastu tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kahes osas esimene osa poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, äh, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kolmkümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. selle kontrolliksin hea meelega üle, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks üle. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. üksteist poolt, viisteist vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt vastu, erapooletud. mulle ka tundub, et see on tagasi lükatud, aga ka selle ma kontrolliksin hea meelega üle, mulle tundus, et tulemus oli napp. hääletamine lõppenud. üksteist poolt, kuusteist vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud selle kontrollime ka üle, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga parem on siiski üle kontrollida. ilmselt sama enamus, hääletamine lõppenud, jah, üksteist kuueteistkümnest tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 niisiis äh, kolmkümmend, kakskümmend äh, kolm poolt, neli erapooletut, ükski vastu ei olnud, äh, nii et vastu võetud. me loodame, et äh, juhtivkomisjon ka vastavalt arvestab meie arvamusega. nüüd edasi resolutsiooni projekt ja lõpus on äh, siis vastus suurisele küsimusele Bologna protsess äh, asjade seis ja jätkutegevused. mais äh, tuleb äh, Bologna riikide ministrite konverents Pariisis ja seoses sellega ma tahaksin paluda kõikidel koordinaatoritel suhelda oma fraktsioonide esimeestega. esimeeste konverents otsustas eelmisel nädalal, et äh, resolutsiooni ja suurist küsimust ei tule, tundub, et meil on siin äh, suur töötamaht ees ja me peame toonitama fraktsioonide esimeestele, et äh, selle resolutsiooni mõte pärast aprilli kaob, sest maikuuses toimub juba konverents ära, nii et palun rääkige kõik oma fraktsioonide esimeestega ja selgitage selle resolutsiooni tähtsust nii et me tõesti järgmisel täiskogu istungil saaksime selle resolutsiooniga vastu võtta. me oleme päris palju tööd sellega teinud ja oleks tõesti väga kahju, kui see täiskogu päevakorda ei jõuaks. nüüd läheme kohe hääletamise juurde. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli. kontrollime üle muudatusettepaneku kakskümmend neli, hääletamine on alanud. kompromiss, nee, änderungsantrag vierundzwanzig. muudatusettepanek kakskümmend neli. Die Abstimmung ist geschlossen hääletamine on lõppenud. üksteist poolt, neliteist vastu, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu erapooletud. Mm, kontrollime üle. muudatusettepanek kolmkümmend. hääletamine on lõppenud. kaksteist poolt, neliteist vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et sama enamusega tagasi lükatud, aga kontrollime selle üle, muudatusettepanek kolmkümmend üks. hääletamine on lõppenud. siis kolmteist äh, poolt, kaksteist vastu, vastu võetud, head kontrollisime. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga saame selle üle kontrollida. edasi, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. kolmteist, kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli ja viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu erapooletud. selle ma hea meelega kontrolliksin üle, muudatusettepanek seitse, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, kolmteist kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud. see ei olnud selge, sellepärast et äh, paljud kätt ei tõstnud, nii et kontrollime üle muudatusettepanek üksteist. Geschlossen hääletamine on lõppenud, kaheksateist poolt, äh, seitse vastu, vastu võetud ja palun tõesti tõstke oma käpakesed ülespoole, siis ma saan asjast õigesti aru. kompromiss äh, kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi äh, muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist poolt vastu, erapooletud. selle ma kontrolliksin hea meelega üle, muudatusettepanek seitseteist. hääletamine lõppenud. kaksteist poolt, üksteist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. ja selle kontrollime üle, päris palju erapooletuid oli muudatusettepanek kaheksateist. hääletamine on lõppenud. viisteist poolt, seitse vastu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletamine on alanud geschlossen mit 23 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme. kakskümmend kolm poolt, üks vastu, seega vastu võetud, suur tänu. loodame, et järgmisel täiskogu istungil saame seda teemat ka arutada. oleme käesolevaga hääletamised kõik ära teinud, jõuame nüüd päevakorrapunkti number kümme juurde ja need, kes tahavad äh, siit äh, saalist lahkuda, palun tehke seda käbedalt ja vaikselt. nii et äh, käbedalt ja vaikselt. Wir kommen jetzt zur Prüfung. Nüüd äh, edasi keeleline võrdõiguslikkus äh, digitaalajastul. Raportööriks on Um kas võiks paluda natukene rahu? edasi. algatusraport keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul, raportöör on meie kolleeg Jill Evans ja juhin juba praegu tähelepanu sellele, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, kümnes aprill kell neliteist null null, natukene on veel aega. me hääletame selle algatusraporti üle kuueteistkümnendal mail. ja proua Evans, teil on sõna, et esitleda meile oma raportit, palun. Thank you very much. aitäh, proua esimees. kõigepealt äh, suur tänu minu poliitnõunikele ja ekspertidele, kes aitasid mul seda raportit koostada ja aitäh sekretäriaadile tehtud töö eest selle raporti kallal. ootan juba kohtumisi variraportööridega raporti koostamise järgmistel etappidel. kahjuks läks peaaegu seitse kuud selleks, et otsustada äh, milline on jagatud vastutus siin tööstus- ja kultuurikomisjonil ja seega oli mul ainult kaks nädalat raporti koostamisest, millest üks oli äh, roheline nädal, nii et ma ei saanud variraportööre kohe algusest peale nii palju kaasata, kui ma oleks tahtnud. kuid ootan tihedat koostööd nendega nüüd siis sellest hetkest edasi mõte selle raporti koostamiseks tuli STOA koostatud raportist eelmise aasta märtsikuus, kus tuli välja, et keeletõkked Euroopa Liidus äh, halvavad e-kaubandust, avalikke teenuseid, piiriülest liikumist, mobiilsust. tehnoloogilised edusammud äh, toovad endaga kaasa probleeme, eriti just nende keelte kõnelejatele, mida väga palju ei osata. samal ajal nemad on aga ka need, mis kõige rohkem võidavad kogu selles protsessis, nii et keeletehnoloogia võib tõesti olla suureks abiks keeletõkete ületamisel. ma tahtsin, et me läheksime selle mõttega edasi ja mul on ka endal kogemusi äh, Walesist, meil on äh, kõmri keel mida kasutatakse hariduses, kultuuris, kirjanduses, kuid samal ajal digitaalsel ajastul sellised äh, vähemuskeeled nagu kõmri keel ei suuda konkureerida just äh, internetis suurte keeltega, eriti just inglise keelega. inimesed äh, põhiliselt digitaalses maailmas kasutavad inglise keelt ja need öö, äh, uued võimalused nagu Sydney ja Alexa muudavad maailma, kus me elame, kuid samal ajal neid ei ole olemas äh, vähemuskeeltes ja väikestes keeltes. see probleem puudutab kõiki Euroopa Liidu keeli, siin räägitakse digitaalsest äh, vähemus äh,, vähemusest äh, ehk et äh, vähemused jäävad halvemasse olukorda ja STOA raport näitas, et äh, eesti, läti, leedu keel, et neil on keeletehnoloogiline äh, tugi parem kui näiteks sellistel vähemuskeeltel nagu kõmri ja baski keel Inglise keelt kasutatakse digitaalses maailmas kõige rohkem, eriti just USA mõju pärast ja kuuskümmend protsenti Euroopa rahvastikust ei räägi või ei kasuta inglise keelt ja lõhed erinevate riikide vahel on väga suured. Ungaris, Portugalis, Hispaanias ja Bulgaarias näiteks vähem kui kakskümmend protsenti rahvast räägib inglise keelt. nii et see ei puuduta mitte ainult vähemuste keeli, vaid see puudutab meid kõiki ja oma raportis üritan vaadata seda, kuidas Euroopa poliitikatega olukorda parandada, töötades välja keeletehnoloogiaid siis ka väiksemate keelte jaoks. ja ma arvan, et on väga tähtis, et me ei vaataks tehnoloogiat kui ohtu või riski, vaid võimalust, mis aitaks meil olukorda parandada. nii et see raport on jagatud viie, viide erinevasse ossa kõigepealt äh, räägin takistustest keelelise võrdõiguslikkuse saavutamisel digitaalajastul ja lõhest äh, nende keelte vahel, kus tehnoloogiat on palju ja nende keelte vahel, kus seda ei ole. teiseks äh, on siin soovitused institutsioonilise raamistiku parandamiseks keeletehnoloogia poliitikas Euroopa Liidu tasandil ja väga tähtis on, et mitmekeelsus ka oleks äh, komisjoni portfellides esindatud, see on väga tähtis, eriti kui me soovime, et ähm, inimesed oleksid mitmekeelsed. kolmandaks, soovitused Euroopa Liidu teaduspoliitika kohta, nagu näiteks see, et meil oleksid pikaajalised rahastamiskavad just ähm, innovatsiooni rahastamiseks äh, keeletehnoloogia platvormi loomine, mille kaudu meil oleks võimalik infot vahetada, inimesi ja eksperte selles valdkonnas kokku tuua ja samamoodi ka digitaalse keelelise mitmekesisuse projekte. praegusel hetkel on meil siin väga palju just äh, osapooli väljastpoolt Euroopat ja väga tähtis oleks, et komisjon rohkem tooks Euroopa dimensiooni sisse. neljandaks on hariduspoliitika äh, keeletehnoloogia tuleviku edendamiseks tehtud soovitused, me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa oleks keeletehnoloogias esirinnas, et välja töötataks äh, äh, võimalused hoida annet Euroopas ja peale selle peavad ka erinevad institutsioonid kult-, kultuuri- ja õpivahetusprogrammid mõtlema selle peale, kuidas olukorda parandada. ettevõtetel peab olema võimalus välja töötada erinevaid tehnoloogiaid, nagu näiteks äh, teksti, kirjaliku teksti suuliseks tekstiks muutmine ja nii edasi. selle kõigega oleks võimalik infot vahetada piiriüleselt Euroopa Liidu ja ka riikide tasandil võiksime me kasutada erinevaid võimalusi, tagamaks keelelist võrdõiguslikkust. nii et me räägime siin umbes kaheksakümnest erinevast keelest Euroopa Liidus, mida räägitakse keelelise võrdõiguslikkusega on meil probleeme, kuid eh, uute korrektsete poliitikatega on meil võimalik tagada keeleline võrdõiguslikkus ja sellest tulenevad eelised kõigile. aitäh! aitäh selle raporti esitlemise eest, ütleb proua esimees, nüüd saavad sõna variraportöörid ja kõigepealt siis maksimaalselt kolmeks minutiks annan sõna härra Sodagasega, palun. Thank you very much, chair. aitäh, proua esimees. kõigepealt palju õnne raportöörile selle raporti ettevalmistamise eest. ta ütles, et aega oli vähe, aga raport on hea ja ma ootan juba edasist koostööd selleks, et seda raportit veelgi paremaks muuta. tahaksin toonitada, et need Äh, probleemid, mis olid siin kultuuri- ja tööstuskomisjoni vahel pädevuse jagamisega, need ei olnud juhuslikud, see puudutab kõik sisulist külge. sest tõesti, see küsimus puudutab tehnoloogiat, teadusuuringuid ja kultuuri. ja vahetegemine on siin tõesti alati olnud väga raske. ma arvan, et meil on tõesti väga palju veel vaja ära teha ma ei hakka siin rääkima raporti üksikasjadest, sellepärast et äh, raportöör rääkis sellest põhjalikult. ma toetan kõiki neid raskuskeskmeid, mida raportöör just äsja välja tõi. ma tahaksin meenutada, et see raport ei ole koostatud juhuslikult. tegemist on kaasaegse algatusega. toon ühe näite. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal keeletehnoloogia katuseorganisatsioon Metanet koostas väga põhjaliku uuringu ja analüüsi keeletehnoloogia staatuse kohta ning see lõhe inglise ja teiste suuremate keelte vahel ehk siis suurte ja väiksemate keelte vahel, vähem kasutatud keelte vahel on väga suur. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal koostati see uuring, nüüd on möödunud viis-kuus aastat ja me näeme, et see lõhe muutub veelgi suuremaks. ja see on probleem. kui me alustasime seda algutust äh, koos raportööriga, siis me lähtusime just nendest analüüsidest. ja väga tähtis on, et äh, me selle algatusega jätkuksime ja et äh, STOA uurimisrühm meid toetab. tegemist oli <laughs> arvatavasti esimese korraga, kus poliitilised otsused selgelt välja öeldi, öeldi, et meil on vaja siin Euroopa tasandil midagi ette võtta. meil on vaja Euroopa ülest lähenemist. see uuring valmistati ette seda tegid Hispaania teadlased, põhjaliku analüüsi viisid läbi ja see raport toobki välja neid järeldusi, mida selles analüüsis tehti, nii et ma arvan, et me peame minema veelgi kaugemale ja soovin raportöörile palju edu, ma tõesti usun, et parlament töötab välja oma selge seisukoha ja toob välja, kuidas olukorda parandada aitäh, järgmisena Yana Toom. Äh, äh, aitäh, esimees, kallid kolleegid, aitäh raportöörile tehtud töö eest, ma tahaksin jagada mõningaid mõtteid selles küsimuses. meil on praegu universaalse digitaliseerimise ajastu ja me peame mõtlema keelte peale. sada, kakssada aastat Euroopa lingvistiline mitmekesisus oli hoopis teistsugune. nüüd valitsused on otsustanud toetada ühte või kahte keelt ja sellega vähemuskeeled on välja juuritud või nende tähtsus on väga palju vähenenud. jah, sellise beta poliitika jaoks olid küll omad äh, põhjused äh, haridussüsteemi jaoks oli see küsimus eriti tähtis ja väga raske oli siin teha õigeid äh, valikuid. keel on kommunikatsioonivahend ja unilateraalse tähendusega. kui näiteks sõjaväes keegi ei saanud aru käsklustest või ei suutnud täita maksudeklaratsiooni, siis öeldi, et ta lihtsalt ei saa millegagi hakkama teenuste digitaliseerimisega on meil võimalik väga palju erinevaid keeli kasutada, ilma et me oleksime ebatõhusad. minu koduriigis Eestis on väga järjekindel ja paindumatu keelepoliitika, aga samal ajal meil on äh, e-valitsuse osas väga palju kogemusi, meil näiteks maksudeklaratsioone täidame digitaalselt. Neid deklaratsioone ei ole võimalik mitte ainult eesti keeles täita, vaid ka vene keeles äh, ehk siis kahes keeles, mida kõige rohkem kasutatakse. me teame, et see tegelikult Maksuameti tööd muudab keerulisemaks, äh, sellepärast et tegelikult info töödeldakse eesti keeles keeletehnoloogia on meil võimalik äh, probleeme lahendada kiiresti. kallid kolleegid, me peame siin tõesti digitaalse probleemi välja tooma, kui keelt ei kasutata äh, infotehnoloogias, siis tal tegelikult tulevikku ei ole Euroopa on ju nii uhke oma keelelise mitmekesisuse üle ja me tõesti peame hakkama kompenseerima vähemuskeeli selle ebavõrdsuse pärast, mille osaks nad on langenud ja digitaliseerimine annab meile siin tõesti ainukordse võimaluse. üks lause ka kolleegile. peame olema realistlikud ka selles maailmas. meil ei ole kunagi võimalik ületada seda lõhet inglise ja teiste keelte vahel. olen ise oma hariduselt lingvist ja ma tean, et Inglise keele kõnelejatele ei meeldi see termin, aga inglise keel on tapjakeel ja ei ole mõtet siin inglise keelt äh, eesti, läti või poola keelega võrrelda. vabandust selle pärast. jah. ma kardan, et see on tõsi. aitäh, Yana Toom. kolleeg Niriada, palun järgmisena. Karma, I absolutely agree with the olen täiesti nõus eelmise kõnelejaga, me oleme väga tihti arutanud neid küsimusi selle üle, et inglise keel on tapjakeel ja me kõik kasutame siin ka praegu inglise keelt, kuigi meil on ka oma emakeel. kui meil oleks õigus kasutada neid, siis me ka kasutaks. aitäh kõigile, kes olid kaasatud selle progressiivse raporti koostamise, mis puudutab keele kvaliteeti digitaalsel ajastul see raport on väga tähtis ja kultuurikomisjon teab väga hästi, et ajad muutuvad kiiresti ning üks kõige suurepärasemaid näiteid selle kohta ongi just see, kuidas tehnoloogia muutub ja sellega me peame tegelema, kas see meile meeldib või mitte. tehnoloogia on tulnud selleks, et jääda. siin raportis tuuakse väga hästi välja üks suuremaid ebavõrdsusi ja selleks ongi just keeleline ebavõrdsus vähem kasutatud piirkondlike vähemuskeelte rääkijate diskrimineerimine on täiesti vastuvõetamatu kahekümne esimesel sajandil igas riigis Euroopa Liidus räägitakse mingit vähemuskeelt, näiteks sami keelt Soomes ja iiri keelt Iirimaal. tegemist on kümne protsendiga Euroopa Liidu elanikkonnast ja tõesti äh, on viimane aeg selline raport välja töötada. tehnoloogia areng on teretulnud, kuid see ei tähenda seda, et vähem kasutatud ja vähemuskeeli diskrimineeritakse. otse vastupidi, digitaalsed platvormid võiksid olla just ähm, vähemuskeelte kaitseks ja ma tõesti äh, tervitan ka siin seda ettepanekut, et ühe voliniku portfellis peaks olema ka mitmekeelsuse tagamine ma läheksin isegi kaugemale, Euroopa Liidu institutsioonide juures peaks olema üks sõltumatu organ, mis tegeleks siis mitmekeelsuse öö, ähm, nõustamisega, meil peaks olema mitmekeelsuse ombudsman tagamaks keelelist äh, võrdõiguslikkust ja tõesti on viimane aeg selline organ luua, sest siin on nii palju erinevaid horisontaalseid küsimusi, mis tulevad omavahel kokku ja sellepärast oleks ka täiesti mõistlik selline organ kokku kutsuda. ja lõpetuseks tahaksin veel teha ka märkuse selle kohta, kuidas me keelelise mitmekesisusega tegeleme siin kojas, nagu te teate, meil on kakskümmend kolm ametlikku keelt, mida kasutatakse siin kojas, aga see, et mina ei saa oma emakeelt rääkida, mis on üks kahekümne kolmest ametlikust, näitab, et meil on veel väga pikk maa käia selleks, et kultuurilist ja keelelist mitmekesisust tunnustada, nii et ma tõesti äh, Äh, soovin Tšilli ja teistega teha koostööd selle raporti koostamisel. jah, aitäh. edasi ülejäänud kõnelejad, palun tõesti pidage kinni kaheminutilisest kõneajast ja kõigepealt Sabine Verhaien. aitäh! ka mina toonitaksin seda, mida mõned eelkõnelejad juba ütlesid muidugi ei saa me midagi muuta, et äh, majanduses, teaduses, tehnoloogias kasutatakse ühte lingua francat ja praegusel hetkel on selleks inglise keel, kas see meile meeldib või mitte, nii see on. ja meil ei ole võimalik seda mingite meetmetega muuta, sellepärast et meie Euroopas ei saa öö, äh, otsustada, millist keelt konverentsidel kogu maailmas kommunikatsioonikeelena kasutatakse me ei saa seda muuta, aga meil on ka tehnoloogia ja tehnoloogia annab meile võimaluse tõesti tagada keelelist võrdõiguslikkust, vähemalt Euroopas. tehnoloogia pakub meile erinevaid võimalusi, tehnoloogia on elu teinud lihtsamaks, sellepärast et minevikus oli see palju raskem. kõik, mis puudutas sõnavara, erinevaid märke, emakeele kasutust, vähemuskeelte kasutust, siis tõesti olukord tänapäeval on palju lihtsam ja me peame mõtlema selle peale siin raportis, kus tehnoloogiat võiks rakendada, kuigi seda praegu ei tehta. samas oleks aga mõistlik, sest tõesti vahel on kohe algusest peale lihtsam äh, läheneda küsimustele mitmekeelselt, kui hiljem hakata seda siis kunstlikult sisse viima. aitäh, Silvia Kosta, palun. E eh, suur tänu proua Evansile. ma arvan, et me kõik eh, kaitseme teatud aspekte ja väga tähtis on leida tasakaal inglise keele, lingua franca ja teiste keelte vahel, sellepärast et meil on keeleline mitmekesisus, aga üks oht on veel. ohuks ongi just see, et saab ohustatud läbi ühe keele ka Euroopa kultuuriline mitmekesisus seeläbi. ja ma olen mõningate ettepanekutega igal juhul nõus väga tähtis on paremini eh, keeletehnoloogiatega tutvuda. kaks, eh, kolmkümmend aastat juba on tegelikult eh, välja arendatud neid tehnoloogiaid, väga tähtis on abistada neid, kes tegelevad programmeerimisega, luua uusi programme. ja väga tähtis on ka juurdepääs erinevatele rakendustele ja väga tähtis on ka arvesse võtta juba algusest peale kõiki võimalusi, mis meie käsutuses on. väga tähtis on see, et meil oleks horisontaalne strateegia ja et selline strateegia oleks ka komisjonil. ja mitmekeelsus tänapäevases maailmas on samuti väga tähtis ja see peaks kajastuma ja leidma väljundi ka äh, keelekasutuses ja rääkides ülikoolide programmidest, siis ma arvan, et me peaksime rõhutama just vastutuse poolt, just ka komisjonipoolset vastutust seoses keeletehnoloogiatega ja rõhutaksin veel kord, et selles osas tuleb teha just horisontaalset tööd. ja tuleb tagada miinimumlingvistilised ressursid, vahendid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 esimees, suur tänu raportöörile, sellepärast et välja töötatud tekst on tõesti väga hea, siin räägitakse selgelt riskidest ja ka võimalustest, sest me saame digitaalset tehnoloogiat äh, kasutada selleks, et paremini äh, suhelda ja samal ajal me saame ka vähemuskeelte olukorda parandada ja ka vähemuskeelte õpetamise olukorda parandada volinik, vabandust äh,, raportöör on siin välja pakkunud ka, et tuleks rohkem teadusuuringuid läbi viia ja kasutada tehnoloogiaplatvorme, olen selle kõigega nõus. me peaksime ka kommunikatsioonivahendeid välja tooma, ma tõesti arvan, et meil on Euroopa Liidus vaja lingua francat, ühte keelt, milles äh, suhelda ja ma arvan, et selleks keeleks on inglise keel, sellepärast et me kasutame inglise keelt, meil on inglise keeles teatud terminoloogia, mida me valdame nii et me saame seda toetada, aga teiselt poolt iga keel on ka oma kultuuri äh, kandjaks, äh, kultuuri ja mentaliteedi kandjaks ja sellepärast tuleb toetada kõiki keeli, mis on siis rahvuskeele, rahvuste ja kultuuride kandjaks ning äh, kultuurilise mitmekesisuse tagamiseks tuleb ka keelelist mitmekesisust kaitsta, muidu me ei suuda praegust olukorda säilitada aitäh, järgmisena proua Poškor, palun. aitäh. siin öeldi, et võib-olla lingua francat äh, kasutatakse liiga tihti, sellepärast mina räägiksin oma emakeelt, äh, ungari keelt. mul on väga hea meel selle raporti üle ja ma olen selle sisuga nõus. on väga tähtis selle küsimusega tegeleda ja nagu ma aru sain, siis et meil on tegelikult äh, volinik, mis tegeleb mitmekeelsusega, aga väga vähe on meil mitmekeelseid projekte. nii et ma tõesti loodan, et see raport on meil siin praegu hoovaks selleks, et me tegeleksime rohkem mitmekeelsusega väga tähtis on äh, tagada ka väiksemate rahvuste äh, keelte tähtsuse säilimine digitaalses maailmas ning äh, ma arvan, et ka piirkondlikele keeltele tuleks rohkem tähelepanu pöörata just piirkondades endis, eriti just need, just haridussüsteemis, sest tegelikult just nendes piirkondades, kus seda keelt räägitakse, on väga tähtis äh, tagada mitmekeelsus ja see, et igaüks saaks aru, kui tähtis on erinevate keelte rääkimine. ma tõesti ei saa aru äh, ungarlasena, miks peaks näiteks õppima kõmri keelt, aga samal ajal Velsis on see ilmselgelt täiesti mõistetav. nii et äh, see on ka üks põhjuseid, äh, miks mul on ka väga hea meel selle miljoni allkirja üle, mis anti keelelise mitmekesisuse programmi Äh, tagamiseks. Äh, väga tähtis on välja töötada seadusandlust, millega toetatakse mitmekeelsust ka digitaalses äh, maailmas ja just meediakanalites. aitäh! suur tänu, proua Jimenez Barbat, palun! Sí, um, bueno, yo lo que me ocurre es que soy muy poco romántica respecto. mina tahaksin teile öelda, et Eh, elus ei ole ma üldiselt väga romantiline inimene, aga keelte osas ka mitte. ja ma arvan, et selle asemel, et pigem kaitsta öö, eh, väiksemaid keeli, tuleks kaitsta neid inimesi, kes neid keeli räägivad. sellepärast, et kõik ei räägi lingua francat nagu inglise keel. ja ma tahaksin eh, meelde tuletada teile ühte lauset. ja ma arvan, me peaksime selle peale mõtlema. ühelt filosoofilt on see pärit ei ole midagi hullemat ei, on üks hullem asi, kui inimestele keele pealesurumine, on see, kui üldse mitte ühtegi keelt ei, ei oleks. suur tänu, järgmisena Luigi Morgano, palun. Semplicemente volevo porre un tema, un conto all'interno di questo discorso senza mina oleksin lihtsalt soovinud, kordamata seda, mis juba on ära öeldud, oleksin tahtnud öelda, et äh, keeleprobleem on kõiki valdkondi hõlmav probleem, see on täiesti iseenesestmõistetav. aga öö, äh, silmapiiril terendab Brexit ja on täiesti võimalik ju ka see, et ametlik keel saab ühe riigikeeleks, kes enam ei kuulu Euroopa Liitu. kas selline asi on võimalik? ma arvan, et tegemist on küsimusega, mida peaks arutama ja see on väga põnev küsimus, härra Malinov, palun järgmisena. Изглежда стана задължително поне по тази тема. jah, tõesti, selle küsimuse puhul on väga tähtis, et me mitmekeelsust tunnistaks, tunnustaks ja mitte ei räägiks inglise keeles ma tahaksin välja tuua ühe probleemi, millega ei ole arvestatud äh, siin raportis. see puudutab teatud riike, just uusi liikmesriike. nimelt uutes liikmesriikides on ikka veel probleeme keelesertifikaatide tunnustamisega. Äh, teatud liikmesriikide valitsused ja ametkonnad tekitavad keelesertifikaatide osas ikka veel probleeme. samal ajal on aga väga palju riike, kus räägitakse neid nii-öelda väiksemaid keeli ja nendel riikidel tegelikult ei ole olemas taristut äh, kodanike keeleõpetuse tagamiseks, äh, just nende kodanike keeleõpetuseks, kes elavad välismaal. nüüd on see probleem ilmselgelt välja tulnud. meil on riike, kus on palju noori inimesi, tudengeid, kes ei ela oma koduriigis ja kes ilmselgelt räägivad selle suurema riigi keelt, kus nad parasjagu õpivad, kuid ei ole mitte mingit garantiid, et nad ka oma emakeele selgeks saaksid ja tõesti, riigid peavad selle eest hoolitsema, sest me teame kõik väga hästi, mis asi on Goethe instituut või Briti nõukogu aga eh, samas ei ole meil sarnast taristust väikeste keelte jaoks ja väga tähtis oleks rääkida ka rahvusriikide kohustusest õpetada eh, rahvusriigi keelt. jah, muidugi meil on siin erinevaid uusi võimalusi, aga väga tähtis on välja tuua ka see probleem ja ma olen veendunud, et selle probleemiga tuleb ka tegeleda. aitäh! veel üks märkus ka minu poolt. kõigepealt suur tänu hea raporti eest ja see arutelu siin ka näitab, et tegemist on tõelise probleemiga ja ma tõesti tahaks, et ka Euroopa institutsioonides võetaks seda probleemi tõsisemalt, kui seda siiamaani on tehtud. natukene aega tagasi olin ise olukorras, kus pidin komisjonile väga kurja kirja kirjutama, sellepärast et äh, mulle öeldi ja ma ise ka kontrollisin seda, et isegi Erasmus pluss kuuendal programmiaastal Euroopa Komisjoni veebilehel info on ikka veel ainult inglise keeles. see puudutas nii programmi juhiseid kui ka ülejäänut infot. noh, programmi juhiste puhul on tõesti võib-olla paaris teises keeles ka midagi, näiteks prantsuse keeles, aga väikseid keeli ei ole seal ikka veel komisjon ka kohe reageeris ja lubas, et nad äh, parandavad olukorda. järgnevatel nädalatel kontrollin seda siis ka isiklikult, kas on midagi ette võetud, aga ma arvan, et ka meie ise peame selle mitmekeelsuse eest ja dokumentide olemasolu eest kõikides keeltes ka võitlema ja seda ise tõsisemalt võtma, sest ma arvan, et sellega saame meie anda oma panuse sellele, et ka väiksemad keeled ei kaoks ja kõikidel kodanikel oleks siis ka juurdepääs infole öö, oma emakeeles. ma arvan, et see on ka meie kohustuseks, Euroopa Parlament peab siin alati probleeme välja tooma ja kui vaja, siis ka kurjasid kirju saatma. ja me siin parlamendis oleme ka näinud, et on väga palju dokumente ja ka väga palju emaile, mida meile saadetakse kui hästi läheb kolmes keeles, aga ilmselgelt mitte kahekümne neljas keeles. ja ma arvan, et see on suur probleem. suur tänu teile, soovin raportöörile ja variraportööridele palju edu. ma olen veendunud, et see raport äh, on hea, kui ta valmis saab ja ma loodan, et see siis tõesti ka praktiliselt midagi muudab nüüd ma vaatan komisjoni poole, kas komisjon soovib sõna võtta? okei okay., hästi, ei, siis suur tänu teile. ja ma annan veel sõna Jill Evansile, kui ta soovib vastata tehtud märkustele. kõik, äh, mil, mis teile nüüd siis pagasina kaasa anti. aitäh Need kommentaarid siin näitavad, kui suur huvi on selle töö vastu ja kui tähtis see küsimus on. ja ma olen veendunud, et me tõesti saame midagi muuta selle raportiga. ma arvan, et see küsimus on kogu Euroopa Liidu jaoks tähtis, sellepärast et mis puudutab kommunikatsiooni, siis äh, ei ole võimalik inimestega suhelda, kui sa ei räägi sõna otseses mõttes sama keelt ja see on tähti tähtis kogu Euroopa, Euroopa tuleviku jaoks ja ma tahaksin toonitada neid äh, kommentaare, mida siin tehti, need olid väga head, aitäh nende eest, ma olen veendunud, et variraportööride panusega õnnestub meil seda raportit veelgi paremaks muuta ja kõikide kolleegide arvamusega arvestada. aitäh, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kümnes aprill kell kaks ja hääletus toimub kuueteistkümnendal mail, aitäh! ja nüüd äh, järgmine päevakorrapunkt äh, üksteist, milleks on äh, raporti eelnõu, mis puudutab Euroopa kodanikualgatust. raportööriks on kolleeg Tšambatski ja muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kahekümne kuues märts kell kaksteist. hääletus toimub kahekümne viiendal aprillil ja vastutavaks komisjoniks on põhiseaduskomisjon, mis kahekümne neljandal mail hääletab selle raporti üle ja nüüd annan sõna härra Tšambatskile selleks, et ta saaks oma eelnõu tutvustada. suur tänu, esinaine. austatud äh, kolleegid. Euroopa kodanikualgatus on Lissaboni lepingus äh, ette nähtud äh, vahend mis peaks edendama otsedemokraatiat Euroopa Liidus. kodanikud saavad äh, selle vahendiga võimaluse liikmesriikides otse algatada seadusloomet, mehhanism on väga keeruline ja kogemused on näidanud, et meil on vaja põhjalikku reformi kaks tuhat seitseteist äh, kultuurikomisjon ja põhiseaduskomisjon tegid äh, tööd sellel teemal, koostasid oma arvamuse, edastasid selle Euroopa Komisjonile. meil olid ka läbirääkimised äh, sidusrühmadega. ja nüüd komisjoni ettepanek äh, üritab lahendada mõningaid probleeme, mis eksisteerivad seoses Euroopa kodanikualgatusega, näiteks äh, kodanike vanusepiiri alandamine, kes saavad äh, seda algatust toetada niimoodi, et meil oleks võimalus rohkem kaasata noori, kes praegu ei ole olnud nii huvitatud ja kaasatud, aga ma olen pettunud, et on äh, mitmeid valdkondi, kus äh, komisjon ei lahenda praeguse kodanikualgatusega seotud probleeme. näiteks kui me räägime liikmesriikide miinimumarvust, siis sellega välja pakutud muudatusi komisjon ei soovi läbi viia. ja samuti ei ole sätestatud, kuidas äh, tuleks kohalikul tasandil äh, selle algatusega käituda. praegu on äh, ka olukord parlamendi nõukogu komisjoni vahelises koostöös mitte sujuv ja uues Euroopa Komisjoni ettepanekus ei ole välja pakutud konkreetset meetodit või tähtaega, millest ma tunnen puudust, suur tänu tähelepanu eest ja jään ära ootama koostööd kolleegidega selles äh, valdkonnas. suur tänu, härra Tšambatski, nüüd saavad sõna variraportöörid ja kõigepealt härra Malinov, palun maksimaalselt kaks minutit. I mean we should all welcome the first ma arvan, et äh, me kõik peaksime arvestama, et tegemist on äh, alles esimese algatuse ülevaatamisega, ma olen üsna veendunud, et tuleb äh, ka kolmas ja neljas ülevaatamine ja võib-olla me ei peaks ootama, et see nüüd praegu oleks väga radikaalne. me teame, et Euroopa Liit on demokraatlike riikide liit, me lähtume esindusdemokraatia äh, põhimõttest ja see vahend läheb kaugemale kui see, mida me mõistame tavaliselt otsedemokraatia all. ma tõesti väga toetan neid äh, uusi muudatusi, sest need äh, liiguvad õiges suunas. mõned ülevaatamised võivad viia asju ka vales suunas, aga ma ei hakka siin seda kommenteerima. ma tahaksin toonitada, et nüüd äh, vanusepiir on langetatud kaheksateistkümnelt kuueteistkümnele ja kui seda vaadata praktilisest äh, aspektist, äh, siis paljudes liikmesriikides saavad noored hääletada kaheksateistkümnendast eluaastast alates. ka osad noored siis saavad kakskümmend kolm aastat olla poliitiliselt aktiivsed ainult Euroopa algatuste osas ja siis nad võib-olla mäletavad eluaeg, et nende esimene poliitiline kaasatus oligi seotud Euroopa asjadega ja see on küll väga hea. me võime loomulikult alati kritiseerida seda ettepanekut, et see ei ole piisavalt radikaalne, ei ole piisavalt julge, aga meil on siin äh, ette nähtud ka isikuandmete äh, osakaalu vähendamine, mida inimesed peavad avaldama ja siin äh, lähtutakse nüüd ainult kodakondsusest, mitte kodakondsusest ja ähm, inimese elukohast, residentsusest, see on hea lähenemine. ühesõnaga, muudatused liiguvad õiges suunas, nad ei ole võib-olla nii julged, kui me oleksime soovinud, aga see on heaks äh, aluseks kolmandale ülevaatamisele, mis ilmselt vältimatult tuleb äh, mõningate aastate pärast. kolleeg Rodriguez, palun tänan, äh, jätkan oma emakeeles, portugali keeles. niisiis, me peaksime tõesti kasutama seda ülevaatamist Euroopa kodanikualgatuse määrust on nüüd äh, parandatud aga oluline on mainida ka kulude vähendamist ja samuti keele, keelebarjääride kõrvaldamist, sellest me just rääkisime. ääretult oluline on tõesti seda määrust uuendada, kodanikud peavad saama võimaluse otse osaleda Euroopa poliitikas. on oluline kodanikke siin rohkem tehniliselt ja juriidiliselt toetada, samuti tuleb tähtaegu pikendada mõningates valdkondades, näiteks äh, mis puudutab allkirjade kogumise faasi ja ka lõppfaasis tuleb rohkem aega juurde anda, me peaksime olema paindlikumad. on palju algatusi mida Euroopa Komisjon esimeses faasis ei ole pidanud õigustatuks ja see selgelt äh, piirab piiriülest avalikku arutelu ja teiseks kodanike võimalust otse töötada Euroopa teemadega. on äh, ääretult oluline seda kõike analüüsida. komisjon peab ühelt poolt organisaatoreid informeerima, kui on mingi huvide konflikt, sest komisjon on ju selle algatuse adressaat. ja komisjonil on seal võib-olla liiga palju pädevusi ja vastutust. see vahendus peab olema osalus äh, demokraatia vahend tõesti, kodanikke tuleb kaasata tugevalt me peame andma neile tõelise võimaluse otsedemokraatiaks. suur tänu, Liana. järgmisena Marie-Therese Jimenez, palun. kõigepealt sooviksin ma tänada eh, kolleegi ära tehtud töö eest seoses selle arvamusega tegelikult töötame me selle algatuse kallal juba pikka aega selleks, et see algatus muutuks tõhusaks instrumendiks ja me teame, et ainult neli algatust on kogunud vajalikud miljon allkirja ja see näitab seda, et seda menetlust tuleb lihtsustada ja paremini teavitada ka kodanikke selle võimaluse kohta, et kuidas on võimalik mõjutada Euroopa Liidu poliitikaid. ja ma tänan tänan selle eest, et komisjoni ettepanekus on äh, üle võetud parlamendi ettepanekud selles osas, mis puudutab pikemat tähtaega äh, just allkirjade kogumiseks, et tegemist on selliste meetmetega, mis äh, eemaldavad sellised takistused kodanike teelt, kui nad soovivad kasutada seda instrumenti. ma olen sama meelt nende muudatusettepanekutega, mis puudutavad viite protsenti liikmesriikidest, kes peavad olema esindatud ja ma loodan, et me suudame saavutada hea kompromissi, aga ma tahaksin rõhutada, et meil on vaja paremat kommunikatsioonistrateegiat selleks, et see kodanike äh, algatus tõesti oleks üks tõhus äh, instrument ja edendaks Euroopa kodanikualgutust kui sellist. kolleeg Mirjara, bitte suur tänu ja nüüd äh, kolleeg äh, Merry Aada, palun. on äh, tõesti selge, et Euroopa Komisjon peab paremini kuulama kodanike ettepanekuid ja muresid. kui vaadata nüüd komisjoni seni tehtud tööd seoses nende kodanike algatustega, siis see on küll mitterahuldav, pehmelt öelduna nüüd äh, kui inimesed koguvad miljonid allkirjad, äh, teevad äh, kogu selle töö ära ja mingit tulemust ei tule, siis millise sõnumi see ometi saadab eurooplastele? et jah, te võite demokraatias osaleda, aga noh, tegelikult te ettepanekutega midagi ei tee. nii et siin on tegemist tõesti väga halva lõpptulemusega ja kuna tegemist on osalusdemokraatia äh, vahendiga, siis see on minu arvates äh, küll väga kehv ja jahmatav, meil peaks olema edukas äh, vahend, võib-olla peaks olema Euroopa Komisjonil äh, siin rohkem jah, tehnilist mänguruumi, ühesõnaga me kõik äh, soovime lihtsustust, aga kui äh, on riigid, kus ei ole väga palju miljoneid kodanikke, nagu minu äh, piirkonnas viis miljonit, siis me peame võtma tõesti selliseid väiksemaid piirkondi ka arvesse, kus ei ole suuri äh, rahvaarve. ja ma toonitan veel kord, et äh, meil ei ole mõtet sellega üldse asja tegeleda, kui äh, pärast nii paljusid allkirju siis äh, mingisugust järeltegevust ei äh, järgne. suur tänu ja Jill Evans, palun. tänan. ma soovin tänada raportööri ja toetada mitte neid kommentaare, mida kolleegid on teinud Euroopa kodanikualgatusega olid seotud suured ootused kui see sisse viidi ja osad äh, valitsusvälised organisatsioonid, vabaühendused on seda väga aktiivselt kasutanud. väga oluline on loomulikult lihtsustada, kaasata rohkem noori. meil tuleb noori kindlasti julgustada, et nad oleksid äh, kaasatumad. me pakkusime välja selle vahendi kodanikele selleks, et nad saaksid Euroopa poliitikas osaleda ja me peame tõesti vaatama, kuidas me saaksime panna selle vahendi äh, tõhusalt toimima esinaine mikrofonita, tõlgid ei kuule. Thank you very much, chair um.... suur tänu, esinaine. suur tänu, et meid siia kutsuda, minu nimi on Bogart, ma olen vastutav selle teema eest. suur tänu teabe ja muudatusettepanekute eest, mis me oleme läbi vaadanud osad parlamendisaadikud on juhtinud tähelepanu sellele, et äh, on äh, mitmeid äh, parendusi, mida me oleme välja pakkunud ja ma tahaksin lühidalt rääkida, milleks meile see ülevaatamine. komisjoni ettepaneku põhielemendid seisnevad selles, et kodanikualgatus peaks olema ähm, paremini kasutatav, lihtsamini kasutatav, see vahend peaks olema eelkõige arutelude algatamiseks äh, ette antud vahend äh, Euroopa Liidu tasandil, no formaalsed eesmärgid, aga lihtsamalt öeldes komisjon, äh, Junckeri komisjon soovib, et me saaksime registreerida maksimaalse arvu algatusi ja et neil oleks vähemalt üks miljon allkirja. ja viimased seitseteist algatust, mis me saime, me pidime ainult ühe tagasi lükkama, see oli Brexiti peatamine ja see loomulikult ei ole komisjoni pädevuses äh, siin äh, muuta lepinguid ja pakkuda välja selles osas lisa, seadusandlust, komisjon on näidanud, et äh, me oleme omalt poolt valmis äh, muutma Euroopa kodanikualgatuse edukaks isegi äh, praeguse määruse põhjal. mis puudutab nüüd vanuselist piirangut, mul on hea meel, et te juhtisite tähelepanu vanusepiirangu langetamisele kuueteistkümnenda eluaastani, nii et kodanikud, kes ei saa riigi tasandil veel osaleda, siis kui see kuusteist jääb sisse, siis seda nad nüüd Euroopa tasandil saaksid teha ja enne kui äh, algatusega edasi minnakse, äh, siis äh, peab mööduma umbes kaheksateist kuud, nii et selleks ajaks, kui algatusest hakkaks asja saama, oleks siis, siis ka need kuueteistaastased juba peaaegu kaheksateist aastased ehk täisealised me oleme nüüd äh, valmis tegema enam äh, koostööplatvormide teemal. suur tänu, et Euroopa Parlament äh, toetab pilootprojekti, et me saaksime selle platvormi käivitada. aprillis meil tulevad Euroopa kodanikualgatuse päevad. Euroopa Komisjon ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldavad seda koos. soovin, tahan kõigilt neid üritusi külastada. me soovime arutelufoorumit kodanikele, kus nad saavad arvamusi vahetada, koonduda. Äh, praeguse ettepaneku kohaselt peaksid seitsme liikmesriigi kodanikud olema kaasatud, et äh, kampaaniat algatada. ideed, rahastamine, kommunikatsioon. Äh, väga hea on kui me saame tõesti aktiivsemalt äh, panustada nendesse ettepanekutesse, mis on saanud need üks miljonit allkirja. ja kui nüüd rääkida muudatusettepanekutest, siis me pakume välja osalist juriidilist äh, registreerimist. praegu komisjon juba tegeleb sellega. nüüd äh, vähemalt osaliselt me oleme saanud sellist registreerimist juba läbi viia see on väga oluline. ja see on seotud ühe spetsiifilise muudatusettepaneku, mida te välja pakute. kui muudatusettepanek, äh, vabandust, kui algatus äh, saadetakse komisjonile ja komisjon äh, loeb läbi ja näeb, et on raske seda registreerida, siis me informeerime organisaatoreid ühe kuu jooksul ja siis nad saavad otsustada, kas nad tahavad oma algatust ümber sõnastada või osad lõigud sealt välja võtta ja siis me soovitame komisjoni poolt äh, neile, kuidas oleks võimalik äh, algatust äh, parandada ja kuidas maksimeerida võimalust saavutada registreerimine. ja üks teie muudatusettepanek näeb ette, et nad võiksid saada osaliselt võimaluse pärast ka muud äh, registreerida, mis esialgu välja jäi, aga see muudaks meie arvates asja keerulisemaks. kui nad saadavad äh, meile oma mured, siis me saame anda neile tagasisidet ja kolme kuu jooksul saabub registreerimise osas ähm, selgus ja kui siin äh, hakkab toimima osaline registreerimine, siis lõpuks lõpevad need asjad kohtus, nagu meie praktika on näidanud, kuus asja olid meil kohtus ja kahel korral komisjon kaotas aga, aga kuuekümnel protsendil juhtudest nad äh, toetasid komisjoni äh, hinnangut. nii et me ei ürita kuidagi siin äh, manipuleerida nende mängureeglitega. ja kui kohus otsustas kahel juhul meie vastu, siis me loomulikult viisime läbi registreerimise otsekohe ja jälgisime selgelt kohtuotsust juhin tähelepanu ka sellele, seda on ka positiivselt mainitud, et me oleme andnud organisaatoritele kolme kuu äh, perioodi, mille saavad äh, algatust ette valmistada, siin on välja pakutud nüüd äh, teie muudatusettepanekutes kuus kuud, see on natukene liiga palju. ja sidusrühmad meie arvates ei nõua tähtaja pikendamist kuue kuu peale praegu on kokku kakskümmend üks kuud, kui tuleks veel kolm kuud juurde, siis see oleks kõik juba kaks aastat, nii et äh, me ei äh, soovi, et äh, see protsess ka liiga pikaks leviks. ja nüüd, mis puudutab veebisüsteemi, siis me soovime organisaatorite koormat vähendada niimoodi, et kodanikel oleks ka lihtsam juurdepääs ja see kindlasti toob endaga kaasa olulised parandused ja lõpetuseks andmekaitsealased kohustused. kui kasutatakse nüüd äh, veebisüsteemi, komisjon pakub seda aastast äh, kaks tuhat kakskümmend, siis äh, me vähendame sellega organisaatorite koormust ka seoses andmetega, me soovime, et kõik andmekaitsereeglid oleksid artiklis kaheksateist paika pandud, siis organisaatorid ja kodanikud äh, saavad aru, mis on nende kohustused, mis on meie kohustused. kui me jaotame need teemad erinevate artiklite peale laiali, siis äh, nii-öelda äh, keskmisel kodanikul on äh, raske aru saada sellistest juriidilistest nüanssidest, vabandust, et ma üle aja rääkisin, aga ma tahtsin selgitada kõik asjad ära ja loodetavasti on see minu viimane sõnavõtt sel teemal. suur tänu ma arvan, et lisaks sellele küsimusele, mida on võimalik organisatoorselt kõike parandada, mainiti ka seda teemat, millega me peame intensiivselt tegelema, ehk siis, et eh, mis saab lõpuks nendest edukatest kodanikualgatustest, mis eh, meieni jõuavad, kas need jooksevad kuskil liiva või äh, parlament, nõukogu ja komisjon on ka kohustatud nende kodanikualgatustega tegelema, ükskõik milline siis tulemus on, me ei pea loomulikult äh, kõiki neid äh, algatusi heaks kiitma, aga igal juhul, kui kodanikud on sellise tee läbi teinud, siis neil on õigus nõuda meilt ka teemaga mõistlikku tegelemist mis nad meile on edastanud ja see puudutab nii komisjoni kui ka parlamenti kui ka nõukogu kui kaasseadusandjad. ja ma arvan, et äh, seda kõike me peame igal juhul silmas pidama, sellepärast et kui asi jookseb liiva, siis selline kodanikualgatus tekitab äh, rohkem äh, trotsi ähm, ja kuidagi ei lähenda kodanikke Euroopa Liidule. ja lühidalt Silvia veel kaks väikest märkust. kõigepealt ma olen nõus selle märkusega, mis puudutas tähtaegasid. ja nõus ka sellega, mis puudutab residente. aga selle kõigega seondub ka poliitilisi küsimusi ei ole mitte midagi, mis sunniks komisjoni tegutsema. ja äh, kõik see, mis registreeritakse, läbirääkimised, kõige sellega tuleb järgida teatud tähtaegu, aga kuidas asjad edasi lähevad? Äh, selles osas on väga tähtis artikkel kaksteist ja raportöör ütleb, et komisjon ei pea enam teavitama, et milliseid tegevusi ta kavatseb ellu kutsuda seoses sellega. väga tähtis on see, et me teaksime, mida komisjon kavatseb teha. suur tänu ja nüüd ma annan veel äh, sõna kolleeg äh, Šambatskile. Äh, selge no siis jätkatakse variraportööride koosolekul. mis puudutab hääletusi, siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues märk kell kaksteist null null, hääletamine toimub meil kahekümne viiendal aprillil. soovin härra Tšambatskile ja variraportöörile palju edu selle teemaga töötamisel ja nüüd äh, jõuame viimase päevakorrapunkti juurde enne kinnist koosolekut siin on äh, tegemist ähm, arvamusega teemal kultuuriväärtuste import. meie raportööriks on Santiago Fissas. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues märts kell kuusteist null null. me hääletame seda arvamust seitsmendal juunil ja juhtivateks komisjonideks on siin äh, INTA ja IMCO ja Santiago, palun, sul on sõna, et tutvustada meile oma arvamust. Eh, muchas gracias, eh, querida presidenta. Eh, como... suur tänu, proua president, proua esimees raportöörina kultuurikomisjoni poolt, mis puudutab määrust kultuuriväärtuste impordi kohta, mis sisulise külje poolt on Intale, Intale ja Inkole usaldatud. et eesmärgiks siin on võidelda keelatud kaubanduse ja terrorismi rahastamise, rahastamise vastu läbi kultuuriväärtuste importi. ja tegemist on meil ju praegu äh, kultuuri väärtuste kaitse aastaga ja väga tähtis on see, kuidas kultuuriväärtused Euroopa territooriumile jõuavad ja väga tähtis on see, kuidas toimitakse nende kultuuriväärtustega, mis tulevad kolmandatest riikidest ja mis on vanemad kui kakssada viiskümmend aastat. ja tekstis tuuakse välja nõue omada impordilitsentsi, et äh, välistada kultuuriväärtuste äh, kaotsi minemise äh, rikkumise riski ja mis puudutab ülejäänut, siis nõutakse importija poolt äh, sellist avaldust, milles ta kinnitab, et päritolumaalt on need kultuuriväärtused äh, igati seaduslikult imporditud. ja sisse on toodud ka erand, mis puudutab tõendamist, et äh, kultuuriväärtused on päritolumaalt legaalselt sisse toodud. juhtudel, kus ekspordiriik ehk siis see viimane riik kus äh, kultuuriväärtus veetis teatud, äh, teatud aja, äh, see riik peab olema tuhande üheksasaja seitsmekümnenda aasta konventsiooniga ühinenud. nii et siis on vaja tõendada seda, et ta on legaalselt imporditud just sellest riigist ja mitte päritoluriigist. ja koostades seda arvamust, pidasin ma silmas just seda, et läbi võitluse ebaseadusliku kaubanduse ja terrorismi rahastamise vastu, et me ei takistaks ega tõkestaks ka igati legaalset kultuuriväärtuste importi. edas-, väga tähtis on just see, mis puudutab päritoluriigist, äh, päritolu tõendamist, tihti on seda väga raske teha ja tihti on ka niimoodi, et äh, päritoluriigis ei ole vastavat seadusandlust, millega pannakse paika äh, reeglid äh, ekspordi osas. ja väga tähtis on, et oma, omavahel oleks tasakaalus tõendamiskohustus äh, ja halduskoormus ja kui me vaatame tuhande üheksasaja seitsmekümnenda aasta konventsiooni, siis see ei ole tagatiseks kolmandate riikide kultuuriväärtuse kaitsmeks, kaitsmiseks. edasi, mis puudutab miinimum piirmäära kakssada viiskümmend aastat vanuseks, ja kõik need kultuuriväärtused, mis lisas on ära toodud, alguses ma arvasin, et selles osas ei ole vaja midagi muuta, aga ma arvan siiski me peaksime uurima seda ja piirmäära viima viiesajale aastale. sellepärast, et kõige ohustatumad kultuuriväärtused Nad on vähemalt viies, viissada aastat vanad ja kui me vähendame halduskoormust öö, äh, turu osapoolte jaoks ja öö, äh, tolliametnike jaoks, siis see ei tohi kuidagi ähm, kahjulikult mõjutada kultuuriväärtuste kaitset kui sellist. edasi, komisjoni tekstis on ette nähtud erand, mis puudutab selle määruse rakendamist ja puudutab see Eh, kultuuriväärtuste ajutist riiki toomist teadusuuringute eesmärgil, näituste eesmärgil, aga ma arvan, et siia peaks olema sisse kirjutatud ka äh, restaureerimine kui selline. neljandaks, komisjon leiab, et selleks, et oleks võimalik legaalselt importida kultuuriväärtust, on vaja meil ühe kuu ajalist tähtaega, aga ma arvan, et me peaksime seda tähtaega pikendama. ja ma olen näinud ka seda, et et kui jäetakse ära nüüd kohustus tõendada äh, kultuuriväärtuse legaalset importi päritoluriigist, siis see võib tekitada teatud õiguskindluse puudumise. nii. edasi, mis puudutab tollivõimude rolli. tollivõimud võivad nõuda täiendavat informatsiooni ja nad võivad ka füüsiliselt äh, antud kultuuriväärtusi kontrollida ja kaasata sellesse ka eksperte. aga arvesse võttes kultuuriväärtuste iseloomu kui sellist ja nende ajutist viibimist tolli, äh, tollikontrolli all, ma arvan, et on vaja tagada adekvaatsed tingimused selleks, et kaitsta kultuuriväärtusi edasi selleks, et äh, kohandada olemasolev tulevasele süsteemile, on väga tähtis teavitada vastavaid pädevaid ametiasutusi, potentsiaalseid ostjaid, on vaja kommunikatsiooni, äh, poliitikat, ma arvan, et meil on vaja ka spetsiifilisi kontaktpunkte, punkte liikmesriikides. ja edasi ma arvan, et äh, väga tähtis on ka elektrooniliste vahendite kasutamine selleks, et importijad, imporditaotlused, kõik saaksid elektrooniliselt registreeritud ja äh, säilitatud. ja elektrooniline süsteem peab olema olemas meil ka infovahetuseks, äh, infovahetuseks erinevate liikmesriikide äh, vastavate asutuste vahel selleks, et vältida, välistada foorum shopping ut, kõige soodsamate tingimuste otsimist ja selle määruse eesmärgiks on ka ebaseaduslik kaubandus kultuuriväärtustega ja selle läbi terrorismi finantseerimine. suur tänu teile kõigile ja ma loodan, et arutelud saavad olema viljakad ja ma loodan, et me saame teha tõhusat koostööd selle kahese eesmärgi teenistuses, kõigepealt võidelda terrorismi rahastamise vastu ja teisalt kaitsta tõhusalt kultuuriväärtusi, aitäh! Luigi Morgano, bitte. aitäh, Santiago, Luigi Morgano, palun. suur tänu, ka mina tahaksin tänada teid. ma olen igati nõus nende eesmärkidega, mida rõhutas meie raportöör, aga nüüd tuleb vaadata seda küsimust sisulisest küljest. Ehm, mul on päris mitmeid äh, märkusi, sellepärast et minu meelest on see teema tunduvalt keerulisem, kui äh, raportöör sellest rääkis ja me oleme ka sellesuunalise muudatusettepanekud esitanud. ühelt poolt raportöör ütles, et on vaja kiirelt ellu kutsuda tõhusad meetmed Euroopa Liidu tasandil selleks, et võidelda kultuuriväärtuste illegaalse impordi vastu ja salakaubanduse vastu, antiikesemete salakaubanduse vastu, mida kasutatakse tihti ka terrorismi finantseerimiseks ja mitte ainult terrorismi finantseerimiseks. meil on vaja spetsialiseeritud talitusi, meil ei ole selliseid liikmesriikides selliseid spetsialiseeritud talitusi, kes sellega tegeleksid. ja me peame väga täpselt väljenduma ka selles osas, mis puudutab impordikeeldu, kultuuriväärtuste impordikeeldu, mis pärinevad sõjapiirkondadest. ja väga tähtis on, et me osutaksime piisavat tähelepanu ka sellistele tegevustele ja kultuurikomisjonis me ei saa mitte ainult oma otsese pädevusega piirduda. väga tähtis on see, et, et me kuidagi kahjustaksime ka päritoluriikide kultuuripärandit. nii et küsimus on selles, et me peame täitma seda rolli, mis meile on pandud. kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta on kultuuripärandi aasta ja ja me tõesti ei tohi lubada seda, et kultuuripärandit kuidagigi kas meil või päritoluriikides kahjustatakse. me suhtume väga kri-, kriitiliselt äh, komisjoni poolt välja pakutusse ja ka raportööri poolt välja pakutusse, mis puudutab väga paljusid punkte siin, aga sama meelt oleme me raportööriga selles osas, mis puudutab tehnoloogiliste vahendite ärakasutamist, infovahenduse lihtsustam-, lihtsustamist liikmesriikide ja tolliasutuste vahel ja me oleme nõus ka teavituskampaania ellukutsumisega. ja väga tähtis, väga tähtsad on ka mitmed aspektid, mis puudutavad kunstiväärtuste ostjaid. aga üks idee, mille raportöör on raportisse sisse toonud ja kus ta räägib sellest, et me läheme kaugemale kui komisjon äh, artiklis neli. ja kus ta räägib sellest, et kas ollakse liitunud või mitte ÜRO konventsiooniga. siin on idee lihtsalt selles, et jäetakse välja päritoluriigi mõiste aga see on väga tähtis punkt, sellepärast et praegusel hetkel meil on sada kolmkümmend neli riiki, kes on ÜRO konventsiooniga liitunud. aga mitme riigi puu, puhul me ei, ei maini siis päritoluriiki, aga mida me soovime siis peita, millest me ei soovi rääkida? <clears throat> Eh, mina arvan, et me peaksime liikuma täiesti vastupidises suunas ja uueks normiks peab olemagi just päritoluriik. ja seda vastavalt ÜRO konventsiooni mõttele. aga kui me ei räägi ÜRO konventsioonist, siis see tähendab, et me ei taha päritoluriike kaitsta. nii et, härra raportöör, see on väga vastuoluline. artikkel kaks, kultuuriväärtused. see on see, mis meid otseselt puudutab Eh, siin on, eh, palun kaks minutit veel täiendavalt, proua esinaine, et meil on jagatud pädevus INTA ja IMCO-ga siin, mis puudutab eh, mõisteid kakssada, kakssada viiskümmend aastat vanust, raportöör räägib viiesajast aastat, me ei ole üldse mitte nõus sellega. ja see piirmäär kakssada viiskümmend seda ei ole kunagi kasutatud varasemalt ja seda ei ole kuskil olemas olnud, selleks et kultuuriväärtust defineerida. see kakssada viiskümmend aastat ei vasta rahvusvahelistele lepingutele. Haagi konventsioon, mis puudutab kultuuriväärtuste äh, kaitset relvastatud konfliktide puhul, artikkel üks äh, rääg-, mille eesmärgiks on kultuuriväärtuste ebaseadusliku impordi keelustamine. veel teisi kon-, rahvusvahelisi konventsioone, kus räägitakse viiekümnest, seitsmekümnest ja sajast aastast. ja, või räägitakse sellest, et piirmäär peab olema üle saja aasta. nii et ma arvan, et me peaksime selles osas kokku leppima. kakssada viiskümmend aastat muusika, filmid, margid, nad ei oleks lihtsalt kaitstud, aga samas on tegemist väga, äh, väga väärtuslike kultuuriväärtustega. ja sellel on ka poliitiline eesmärk, millest me peaksime rääkima kultuurikomisjoni poliitiliseks prioriteediks peaks olema tõesti tõsine kultuuriväärtuste kaitse kui selline. sa räägid praegu pikemalt kui raportöör, ma tõesti vabandan, aga aeg on otsas. Helga Trüüpel, palun. Thank you, Petra, and thank you to Santiago for aitäh, Petra, aitäh Santiago'le raporti esitlemise eest. ei ole esimese korraga tegemist, kui kultuurikomisjonis räägitakse sellest raskest küsimusest, sest seda on raske lahendada oleme arvestanud siin kõikide punktidega, terrorismi rahastamine, siis tõesti ka väga kurja käitumise rahastamine, kus äh, kultuuriväärtusi lõhutakse, imporditakse selleks, et äh, raha saada. ja tõesti, siin on väga palju neid, kes soovivad lihtsalt äh, Äh, lõhkuda neid väärtusi või selle pealt raha teenida, mitte aga neid kaitsta. me peame siin olema väga ettevaatlikud, sest me räägime põhiväärtustest äh, ja õigusriigi põhimõtetest ja see asi puudutab väga palju poliitilist vastutust. siin kasutatakse ära neid äh, musti turgusid ja kui me ei ole ettevaatlikud, siis meil tekib Euroopa Liidus väga suur probleem sest meist saab osa sellest ärist, kus kasutatakse siis äh, kunstiteoseid äh, raha teenimiseks. me rääkisime siin juba UNESCO konventsioonist ja päritoluriigist, äh, nii et nüüd läheme edasi muudatusettepanekutega, aitäh Santiago'le. isegi kui valimised on ukse ees, on väga tähtis, et Euroopa Liidul oleksid selged reeglid ja turg kultuuriväärtuste osas selgelt paigas ja reguleeritud. aitäh! suur tänu, Silvia. Allora, ringrazio molto naturalmente il collega Fisas e molto velocemente perché molte cose state dette anche dal collega. Eh, suur tänu kõigile kolleegidele, kes sõna võtsid ja ma tahaksin rääkida mõningatest murepunktidest. Eh, komisjoni ettepanekus ühelt poolt kattuvad reeglite harmoneerimine ühelt poolt, aga teisalt jälle tunduvalt täpsemad reeglid, mis puudutab ebaseaduslikku kaubandust ja just sõjakol-, sõjaseisukorras riikidest. ma arvan, et see tekitab teatud segaduse ja see muudab selle ettepaneku ka raskelt mõistetavaks. mis puudutab kahtesada viitekümmet aastat, siis ma olen nõus, et praegusel hetkel ei ole öö, tähtaegu, mis läheksid kaugemale kui sada aastat. ja ma arvan, et me võiksime ka selles osas olla täpsemad. ja me peame viitama sellele määrusele, mis praegu on olemas ja mis kutsuti ellu pärast Iraagi ja Süüria konflikti. et ma tuletaksin meelde, et komisjon ja parlament on juba otsustanud keelata kultuuriväärtuste impordi sõjaseisukorras olevatest riikidest. et idee on selles, et ei peidetaks neid kultuuriväärtusi ja komisjoni tekstis on see idee täiesti kaduma läinud. Mm, veel üks punkt. Eh, muidugi me saame täiesti aru et oleme nõus sellega, millest raportöör rääkis, nendest side, omavahelisest seosest tolliameti võimude ja kultuuriasutuste vahel ja ka Kultuuriministeeriumi vahel ja ma arvan, et me peaksime rõhutama, et liikmesriikidel on väga tähtis luua sellised üksused, mis võimaldaksid tõhusalt infot vahend, vahetada ja kiiremini infot vahetada, aitäh! Sabine Fahain. suur tänu, Sabine Verhaien! suur tänu kõigepealt Santiago'le raporti eelnõu eest, mis mida on kohe kindlasti võimalik veel parandada muudatusettepanekute augu kaudu. ja meie eesmärgiks, nagu siit ka juba välja tuli, on see, et me peame kultuuriväärtuste illegaalset Euroopasse sissevedu vältima. me räägime siin impordist ja siin rääk-, mulle tundub, et kogu aeg on siin eksporti ja importi segamini aetud. mis puudutab eksporti, siis meil on selged reeglid ja praegu on reguleerimata just impordi osa. kui me impordi puhul soovime olukorra keerulisemaks muutumist, siis minu arvates see eesmärk ei täida, sest äh, seda äh, küsimust ei peaks me vaatama nii, et me kultuuriväärtuste kaubanduse põhimõtteliselt võimatuks muudame või selle jaoks väga suured probleemid tekitame. tähtsam on pigem, et konfliktiregioonides praegusel hetkel eksporditakse kultuuriväärtusi, neid ei ole praegu võimalik legaalselt Euroopa Liitu tuua, sellepärast et äh, see ei tohiks olla lubatud. konfliktipiirkondadest äh, legaalselt ka eksporditakse kultuuriväärtusi teistesse riikidesse ja kui need siis teiste riikide kaudu tulevad Euroopa Liitu, siis me ei saa öelda, et see oleks illegaalne, aga me peame tõesti mõtlema selle peale, et kultuuriväärtused võivad olla kuhugi juba varem illegaalselt sisse viidud, nii et sellepärast ma arvan, et me ei saa siin teha üldistusi ja öelda, et lähtume ainult ekspordiriigi, riigist, sellepärast et äh, konfliktipiirkondades tuleb mõelda ka selle peale, kas nad on eksporditud äh, legaalselt äh, päritoluriigist, nii et me peaksime nõudma dokumenti, millega oleks võimalik legaalne eksport tõestada ja kunstiteoste puhul võib seda teha ka mitmes sammus. tavaliselt tegelikult, nagu Santiago ka juba ütles, piisab sellest, et me lähtume lihtsalt ekspordiriigist. aitäh, nüüd annaksin sõna komisjonile, kui ta soovib sõna saada. palun Much, aitäh, proua esimees, lihtsalt paari sõnaga vastuseks. kõigepealt meil on väga hea meel selle üle, et te väga positiivselt suhtute komisjoni ettepanekusse. tahaksin siiski öelda, et siin on kaks küsimust, mis meile muret valmistavad. kõigepealt need arutelud kahesaja viiekümne ja viiesaja aasta üle miinimumina ma arvan, et kogu selles ettepanekus komisjon on üritanud äh, säilitada tasakaalu, et meil tuleb kultuurivara kaitsta, aga samal ajal me ei tohi luua olukorda, kus me tõesti paneme liiga kõrged administratiivsed tõkked ja suure administratiivse koormuse paika. nii et see kakssada viiskümmend aastat miinimumina tundub olevat mõistlik lahendus äh, ja seal lähtutakse siis ka juba mujal maailmas kasutatud toimivatest lahendustest. nüüd arutelud äh, päritoluriik ja ekspordiriik põhimõtete üle. ma arvan, et siin on tõesti väga tähtsad huvid mängus, ükskõik millise lahenduse kasuks me otsustame, me peame sellega arvestama. me ei tohi luua olukorda, kus on väga lihtne reeglitest mööda hiilida ja see tähendab seda, et me oleme lihtsalt nii-öelda tühjad sätted paika pannud. ma tean, et väga palju huvitavaid mõtteid on välja toodud ja meie oleme valmis ka aruteludes osalema nii tehnilisel kui ka poliitilisel tasandil. aitäh! suur tänu, Santiago veel kord! Eh, suur tänu, proua esinaine, kuulasin suurima huviga kolleegide ettepanekuid ja kui mina rääkisin viiesajast aastast, siis see oli hüpoteetiliselt, et me saaksime uurida seda võimalust, see ei olnud lõplik ettepanek. see võib olla sada, see võib olla kakssada viiskümmend, viissada aastat. millega siin on tegemist? et siin ei ole tegemist lihtsalt niisama kultuuriväärtuste impordiga Euroopa Liidu territooriumile, vaid me räägime kultuuriväärtustest, mida ei tohiks saada kasutada terrorismi finantseerimiseks. et äh, margikollektsiooniga terrorismi ei finantseeri, et pigem äh, erinevate äh, antiikesemetega ja tavaliselt on nad vanemad kui viissada aastat et see ei ole midagi sellist, millest ma nüüd küüntehammastega kinni hoiaks, see viissada aastat. aga edasi ma arvan, et on vaja sätteid, mis takistaksid eksporti sõjaseisukorras olevatest riikidest ja seda küsimust me peame tõesti detailselt uurima. aga samas äh, ma usun ja Sabine ütles seda väga selgelt välja, et me ei tohi äh, takistada seaduslikku importi. ma olen öö, äh, kohtunud väga paljude ah, ant-, antikvaaride assotsiatsioonide liitudega, numos, numismaatikute eh, liit Saksamaalt näiteks äh, alles hiljuti kohtusin nendega ja nemad rääkisid mulle just sellest, et väga tähtis on, et meie võitlus illegaalse impordi vastu oleks see selline, et me ei äh, tekitaks põhjendamatuid tõkkeid igati legaalse impordi teele. lisaks sellele olen ma igati nõus sellega, et meil on vaja koostööd tolliasutuste ja kultuuriasutuste vahel ja ka erinevate riikide vastavate asutuste vahel ja meil on vaja öö, vastavat koolitust ka tolli, tolliametnikele ma olen igati valmis arutama kolleegidega kõiki neid küsimusi ja ma loodan, et me jõuame kõigi jaoks äh, rahuldava lahenduseni. lahenduseni, mis võimaldab meil võidelda sellise ebaseadusliku kaubanduse vastu, mida kasutatakse ära äh, terrorismi finantseerimiseks ja samas me ei takistaks liialt seaduslikku importi. aitäh, ma arvan, et arutelud näitasid, et tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega mille puhul on väga tähtis säilitada tasakaal ja mõelda selle peale, kuidas vältida illegaalset importi ilma, et samal ajal võimatuks muuta või vähemalt tõkestada legaalset äh, importi ja kaubandust. ma olen veendunud, et raportöörid ja variraportöörid leiavad hea lahenduse. soovin teile selleks edu eduga järgnevateks aruteludeks. kahekümne kuuendal märtsil kell neli pärastlõunal on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja kultuurikomisjonis hääletame selle ettepaneku üle seitsmendal juunil. nüüd oleme me ammendanud oma avaliku koosoleku päevakorra, meil on veel üks päevakorrapunkt, mis toimub suletud ukse taga, nii et kõik, kes ei kuulu nüüd parlamenti, palun teil lahkuda ruumist selleks, et me saaksime suletud uste taga tööd jätkata ja ma palun ka internetiülekande lõpetada